L'ordre du jour appelle euh, la question nüüd euh, on meil järgmine päevakorrapunkt, hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid Euroopa Liidus, Hispaania näide. Et je vais passer la parole à l'auteur Cecilia Wikström. Cecilia. Thank you very much. ma tänan selle resolutsiooni äh, allikad äh, ja tänane arutelu äh, toimub tänu nendele petitsioonidele, mis me oleme saanud arvukalt viimastel aastatel ja petitsioonide komisjoni esinaisena jah, ma kuulen, millised raskused on petitsioonide esitajate ees. enamus neist puudutab olukorda Hispaanias, aga samasuguseid probleeme kohtab ka teistes liikmesriikides. petitsioonide komisjon on sillaks Euroopa Liidu kodanike ja institutsioonide vahel ja olles petitsioonide komisjoni esinaine, ma kutsun üles paremini äh, mõtlema äh, kodanike kogemuste peale Euroopa Liidu õigusega ning samuti Äh, sellega, kuidas liikmesriigid neid õigusakte ellu rakendavad, sest need kogemused aitavad meil seadusandjatena parandada tulevasi õigusakte. ja äh, üritades nüüd kodanike mured äh, siia kotta tuua, olemegi kavandanud tänase arutelu. me oleme saanud väga palju petitsioone, kus räägitakse põhiõiguste rikkumistest ja Euroopa Liidu õigusaktide rikkumisest sellest, et tarbijaid ei informeerita piisavalt, kui tegemist on hüpoteeklaenudega. ja õige täpse informatsiooni saamine on peatähtis selleks, et langetada õigeid majanduslikke otsuseid ning peatähtis ka siis, kui me räägime eh, isikute eh, investeeringute tegemisest, nende perekondade investeeringute tegemistest ja need petitsioonid viitavad väga paljudele eh, väär, ahistavatele klauslitele, ebaausatele klauslitele eh, Hispaania hüpoteegiõiguses. paljud kodanikud on finantspettuste ohvriks langenud, kui pangad on neile müünud väga riskantseid finantsinstrumente ja samas ei ole neid riskide ulatusest informeerinud äh, seoses eh, investeeringuga ega ole ka läbi teinud teste eh, tuvastamaks, kas kliendil ikka on õige arusaam riskidest, mis ta endale võtab. ja tulemuseks on tohutud isiklikud katsumused ja suured majanduslikud kahjud. inimesed on kaotanud oma kodud ja pea kõik oma eluaegselt kogutud säästud või osa sellest ja see kõik toimub meie silme all. ma tahaksin rõhutada, et see ja tänase arutelu eesmärk on laiem. meie eesmärgiks on tõsta teadlikkust eh, sellest eh, halbade pangandustavade praktikast, mida kohtab kõikjal Euroopas, mitte ainult Hispaanias ja ma tahaksin juhtida tähelepanu, et läbipaistvus ja eh, korralik tarbijakaitse on üliolulised, kui me tahame ebaõiglaste klauslite vastu hüpoteegilepingutes võidelda. nüüd minu komisjoni nimel ma küsin komisjonilt äh, praeguse olukorra kohta. ma loodan, et komisjoni uuring ja tulemused võimaldavad meil parandada olukorda petitsioonide esitajate jaoks ja tagada ka, et me hoiame ära sellise negatiivse praktika tulevikus ning äh, paremini hakatakse kohaldama ka Euroopa Liidu õigust. nii et kallis volinik, petitsioonide alusel on mul nüüd soov saada vastus järgmistele küsimustele. kas need petitsioonid, mis puudutavad pangakohustuste rikkumist, ei anta piisavalt informatsiooni klientidele MIFID üks alusel, mille Hispaania on üle võtnud? kas MIFID ühe on Hispaania korralikult üle võtnud? või kas Hispaania ametivõimud on kohaldamisklauslitest õigesti informeeritud ja tahaks teada ka, milliseid meetmeid on komisjon rakendanud või veel rakendab selleks, et eh, nende ettevõtete eh, ebaõiglased tavased lõpetada, kes müüvad eh, väikeinvestoritele eelisaktsiaid näiteks, mida tihtipeale müüaks nii, et ei peeta kinni Euroopa Liidu õigusaktidest ma tahaks teada, kas komisjon on valmis ka meetmeid rakendama, mis puudutab ebaõiglasi klausleid Hispaania hüpoteegiõiguses, eriti mis puudutab ebaõiglaseid kaubandamistavasid ning ebaõiglast pankade käitumist, kes on need laenud inimestele andnud ma kuulaks nüüd teie vastuseid, volinik Jurova, ja ka oma kolleegide arvamusi ja isiklikus plaanis tahan lisada, et me peame kaasa tundma nendele inimestele, kes on kohutavalt pidanud kannatama ja samas on vaja ka tagada, et tulevased õigusaktid oleksid kindlad ja turvalised kõigi jaoks Euroopas. suur aitäh ja sõna proua Juroval, palun komisjoni nimel lugupeetud president, lugupeetud saadikud, kõigepealt ma vastan küsimustele üks ja kaks. jah, paljud Hispaania tarbijad, laenuvõtjad on sattunud hiljuti väga raskesse majanduslikku olukorda probleemid hüpoteegiturgudel on tekitanud väga palju kohtuvaidlusi Hispaanias, kus on lepingud vaidlustatud. ebaõiglased mm, lepingusätted on võimas instrument kohtunike käes ja tihtipeale Hispaania kohtunikud on tõesti sekkunud ja kuulutanud lepingulised eh, tingimused, eriti hüpoteegilepingutes, ebaõiglaseks ja seega tarbijale mittesiduvaks ja need juhtumid, mis on läinud Euroopa kohtusse, on leidnud suurt vastukaja ka massiteabevahendites. Euroopa kohus on leidnud, et Hispaania õigus praegusel kujul ei pea kinni protsessuaalsetest kaitsemeetmetest tarbijate jaoks Hispaania õigust on muudetud nüüd kahel puhul ja tarbijatel on antud võimalus vaielda vastu äh, hüpoteegi täitmisele pööramise protsessis ja muudatusettepanekud kohustatakse kohust üle kontrollima lepingut ka omaenda algatusel ja üleminekusätted seaduses üks aastast kaks tuhat kolmteist on praegu vaidlustatud Euroopa Kohtus ja komisjon on väl-, läbi viinud Hispaania õigusaktide laiema hindamise ning praegu on dialoogis Hispaania valitsusega. mina alustasin seda dialoogi tagamaks, et kõik kohtu äh, lahendid korralikult Hispaanias ka ellu viiakse. ma tahaksin rõhutada, et ma tervitan neid muudatusi, mis juba on Hispaanias tehtud, sest need on parandanud tarbijate kaitset, aga sellele vaatamata endiselt on vaja otsustada, kas Hispaania tsiviilmehed, sealhulgas ka hüpoteegi täitmisele pööramise menetlus ikka vastab eh, täielikult eh, ebaõiglaste kaubandustavade direktiivi sätetele Hispaania va-, valitsuselt sai komisjon vastuse juunikuus ja nüüd me analüüsime neid vastuseid ja kaalume uusi meetmeid, kui selgub, et vastused ei ole olnud rahuldavad. ja lõpetuseks mis puudutab teatud finantsinstrumentide müümist pankade poolt jaeklientidele, nii nagu me vastastikuse mõistmise memorandumis kirjas on, kus juulikuus kaks tuhat kaksteist, millele alla kirjutasid Hispaania ja komisjon, nüüd on Hispaania muutnud oma õigusakte ja kõrgemad miinimumsummad investeeringutele seadnud, kui tegemist on keerukate finantsinstrumentidega, mis tähendab seda, et jaekliendid ei saa selliseid tooteid tooteid enam osta. nüüd, mis puudutab küsimust number kolm, mis puudutab vahekohtumehhanismi, siis eh, finantsabiprogramm Hispaaniale eh, on pankade restruktureerimise fond loodud ja panku julgustatakse vahekohtumenetlust looma, eh, eriti kui kõneks on eelisaktsiate müümine pankade poolt jae eh, klientidele ja seda tehti aastal kaks tuhat kaksteist. me oleme saanud nüüd andmeid Hispaania valitsuselt, kust selgub, et kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist eh, kakssada üheksakümmend kaheksa tuhat otsust võeti vastu selle vahekohtumenetluse alusel ja seitsekümmend üks protsenti kõikidest taotlustest lahendati positiivselt ja ähm, hoiuste garanteerimise fond on Hispaanias nüüd väga palju eelisaktsiaid tagasi ostnud, kui need müüdi äh, ebaõiglaselt jae äh, klientidele, nii et olukord on vahepeal paranenud. nüüd teie neljas küsimus, see puudutab uusi õigusakte finantsteenuste valdkonnas, siin ma tahaksin viidata väga tähtsale Euroopa Liidu õigusaktile, mis võeti kaasotsustusega hiljuti vastu, nimelt eh, hüpoteegikrediidi direktiiv ja finantsinstrumentide turgude direktiiv. võlausaldajad peavad informeerima tarbijaid riskidest, mis nad võtavad, kui nad teevad investeeringuid. Neil on kohustus olla kannatlik ja enne kui nad alustavad ka täitmisele pööramise menetlus. see kõik on hüpoteegikrediidi direktiivis kirjas. liikmesriigid peavad julgustama võlausaldajaid Eh, tegutsema põhjendatult, eh, enne kui käivitatakse hüpoteegi täitmisele pöördamise eh, menetlus. Euroopa pangandussuunistes, mis võeti vastu esimesel juunil kaks tuhat viisteist, on juba põhjalikumalt kirjas see, kuidas seda sätet täpselt tõlgendada nüüd, mis puudutab edasisi meetmeid, mida rakendatakse Euroopa Liidu tasandil selleks, et võlgade lunastamise menetlust äh, äh, hõlbustada, praegu tegeletakse sellega äh, liikmesriigi tasandil, aga siiski, kui ei suudeta hüpoteekkrediite tagasi maksta, siis on sätteid, mis võimaldavad need võlast vabaneda ja anda võla usaldajale äh, Äh, äh, hüpoteek üle äh, ja Hispaaniaski on see võimalik, seda on, kasutada saab ka Hispaanias. nüüd valeinformatsiooni jagamine või ebapiisava informatsiooni jagamine toote kohta. tulevikus informeeritakse klienti paremini, sest hüpoteegikrediidi direktiiv parandab äh, lepingulise informatsiooni jagamise kohustust ning seal on kirjas ka sätted, mis näevad ette, eh, kuidas firmad peavad eh, käituma, tagamaks, et eh, võlausaldaja, võlavahendaja või tema esindaja tõesti õiglaselt tegutseb ja professionaalselt tegutseb ning on piisavalt pädev ja äh, ja pädevad on ka tema töötajad. uus finantsinstrumentide turgude direktiiv parandab investori kaitset finantsinstrumentide puhul sellega, et tugevdab organisatsioonilisi nõudeid ning reegleid investeeringus firmadele selleks, et ei toimuks finantsinstrumentide väär müümine ning ette on nähtud ka tootete haldamise eeskirjad ning avalikustamise nõuded ehm, ja on määratud informatsioon, mida tuleb kliendil esimest korda jagada. eesmärgid ei ole veel täidetud sellel direktiivil ja hetkel on ennatlik öelda, kas ja kuidas uued meetmed toimima hakkavad ja kuivõrd vajalikud nad on. suur aitäh esimesena saavad sõna sõnavõtjad fraktsioonide nimel ja kõigepealt Rahvapartei nimel proua Estaras Ferragut. proua president, suur tänu. kõigepealt Hispaania valitsusele läheb vägagi korda see, mis on toimunud nende komplekssete finantsinstrumentidega, sellepärast et inimesed ei saanud nendest toodetest õigesti aru ning seetõttu on saanud äh, saanud petta. loomulikult on valitsusel oluline ka väljatõstmiste äh, teema. kahe tuhande kolm, kolmandast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani jääb see finantsinstrumentide küsimus kahe tuhande kaheksanda aastate turgude direktiiv ning ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kokkulepped on küll olemas ning Hispaania valitsus oleks pidanud tegutsema selleks, et ähm, võtta meetmed kasutusele ning äh, tarbijaid informeerida, kuid tolleaegne sotsiaaldemokraatlik valitsus seda ei teinud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal aga kui võimule tuli Rahvapartei, siis võeti kasutusele terve rida erinevaid meetmeid, nagu proua komis-, äh, proua volinik ütles, et enam massiliselt väikehoiustajatele selliseid finantsinstrumente ei müüdaks ning rohkem kui seitsmekümne ühel protsendil juhtudest on vahekohtus ka kokkuleppele jõudnud, jõutud, nagu proua volinik ütles. nüüd, mis puudutab väljatõstmist, jällegi oli Rahvapartei see, kes esimest korda äh, hakkas tegelema haavatavate gruppidega kahe tuhande neljateistkümnendal aastal välja tõstetud inimesed olid kirjutanud hüpoteeklaenudele alla aastatel kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kaheksa ning jällegi Rahvapartei võttis kasutusele meetmed Hispaanias ähm, läbi äh, laenu restruktureerimise ning ühtlasi võlakohustuse kadumise vara üleandmisel ja ühtlasi ka teised struktuursed meetmed selleks, et ära hoida sarnaste olukordade kordumine tulevikus ning me äh, päästime nii väljatõstmisest tuhanded pered. nii et palun ärge muutke seda arutelu siin valimisvõitluseks. kõnelejad katkestatakse, palun, te peate lõpetama proua Gonzalez Penjas, te tahtsite sinise kaardi küsimust veel enne, kui ähm, proua Staras Ferragut hakkas rääkima, kas te kinnitate, tegemist on sinise kaardi küsimusega? kas te olete nõus sellega? jah? palun. proua Estaras, tundub, et te elate mingis muus reaalsuses kui Hispaania kodanikud nüüd te ähm, ise siin räägite pigem valimistest kui struktuursetest meetmetest. Euroopa Liidus on öeldud, et Hispaania äh, seadused on vastuolus hüpoteeklaenude osas Euroopa Liidu äh, direktiividega ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juulis mitmed Euroopa Parlamendi saadikud sellele ka tähelepanu juhtisid proua, tegemist oli küsimusega ja teil oli selleks kolmkümmend sekundit. lugupeetud parlamendisaadik, teil oli kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks, nüüd on kolmkümmend sekundit vastuseks. jah, ma tänan. see võib-olla tundub teile siis hea või halb, aga faktid on faktid Hispaania valitsus võttis kasutusele eh, struktuursed meetmed, nii et äh, lihtsalt äh, selleks, et solvama hakata, see lihtsalt varjab seda, et ise olete selles asjas süüdi. nüüd äh, proua Kabethon Ruiz sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh, proua president, proua volinik, kriis on meile andnud palju õppetunde ning me oleme näinud, et tihtipeale just nimelt väikehoiustajad on väga ebavõrdses seisus pankade ees. on tekkinud tõeline sotsiaalne äh, Äh, draama. jah, me tõepoolest äh, sotsiaaldemokraatidena Hispaanias kohe alguses sellele olukorrale reageerinud, äh, kuid hiljem me seda siiski tegime ning hetkel tegelikult on tegemist terve Hispaania ühiskonna probleemiga. seitse koma seitse miljardit on Hispaanias makstud pankade rekapitaliseerimiseks, samal ajal on seitse Äh, tuhat väikehoiustajat jäänud ilma äh, kõikidest oma säädu, säästudest nad on saanud tagasi ühe euro iga kolmekümne euro kohta. Hispaania valitsus jah, tõepoolest on viinud sisse kaksteist seadusemuudatust, kuid need on olnud äh, osalised ja tegelikult vaid üritanud jätta muljet, et midagi on muudetud, kuigi midagi muudetud ei ole. nüüd see vabatahtlik äh, parimate tavade koodeks äh, ja äh, muud sellised meetmed ja see ei näita mitte midagi. null koma neli protsenti sotsiaalmajutust on tuhandeid inimesi, kes on endiselt nende hüpoteeklaenude küüsis, kus on sees vägagi eba võrdsed tingimused ja tegelikult on Euroopa Kohuski juba öelnud, et Hispaanias artiklid kolm, neli, viis ja seitse äh, direktiivis üheksakümmend kolm murd kolmteist ei täideta Hispaanias. selle aasta maikuus ütleb samuti Euroopa Kohtu lahend väga selgelt, et Hispaania valitsuse äh, sisse viidud muudatused on ebapiisavad nii et palun ärgem laskem Hispaania rahval pikemalt kannatada ja ma palun komisjonilt süvitsi minevat analüüsi, mis võimaliks, võimaldaks täielikult üle võtta ikkagi Euroopa Liidu õigusaktid ja kaotada ära tuhanded kuritarvitavad klausul äh,, klauslid jah, tundub, et selle teema kohta on väga palju öelda täna õhtul, aga palun pidage ikkagi kinni kõneajast, eriti kui te räägite fraktsioonide nimel. ja nüüd on sõna härra Mariasel pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh. hüpoteeklaene puudutav õigus või seadusandlus nüüd küsimus on selles, et kas äh, laenusaajaid informeeriti korralikult, kriisiolukord loomulikult Hispaanias on asju veelgi halvendanud ja nüüd on seitsesada tuhat inimest, kes on nende äh, riskantsete hüpoteekide ohvriks langenud seitsesada viiskümmend tuhat väljatõstmist on aset leidnud ning äh, põhimõtteliselt on kõik need ähm, eluasemed läinud pankade kätesse. seda tüüpi laenud äh, küündivad kahekümne miljardini Kreekas kolmanda memorandumiga tegelikult seda olukorda vaid halvendatakse, Kreekas on väga palju selliseid inimesi, eh, selliseid inimesi, kes eh, võib-olla tõstetakse oma kodudest välja, on ka inimesi, kes on võtnud laenu Šveitsi frankides ning võivad samuti oma eh, kodust ilma jääda. nii et ma sooviksin, et komisjon üheskoos Euroopa Keskpangaga võtaksid kasutusele meetmed selleks, et kaitsta inimese peamise, peamist eluaset. suur aitäh ja kaks minutit palun proua Becerra Basterretšea. suur aitäh, proua president, lugupeetud proua Jourova, suur aitäh teie detailsete selgituste eest, jah, kindlasti me täna võime rõõmustada, et nüüd meil täiskogul on see suuline küsimus koos resolutsiooniga petitsioonikomisjon on ju just nimelt ähm, uks Euroopa institutsioonidesse kodanikele, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast saadik ei ole meil olnud võimalik siin äh, täiskogul arutada küsimust, mis on just nimelt nii Euroopa Parlamenti jõudnud. me räägime siin ähm, klauslitest, ebaõiglastest klauslitest lepingutes, mille all on kannatanud võib-olla sada tuhat, võib-olla rohkem äh, Ehm, inimest, meieni on jõudnud petitsioone rohkem kui sajalt inimeselt, kes, kelle tarbija õigusi on rikutud Hispaanias. me räägime Euroopa kodanikest, kes elavad Hispaanias, meil on kohustus neid kaitsta ning petitsioonikomisjonis on meil kohustus eh, läbi vaadata nende petitsioonid ning loodetavasti siin jõuda ka ühisele arusaamale. Hispaania tarbijad on täiesti kaitsmata eh, hüpoteeklaenude osas ja nii ütles ka Euroopa Kohus oma kohtulahendis, sama on öelnud ka Euroopa Liidu institutsioonid tegemist on tegelikult aga siiski Euroopa küsimusega, sellepärast et me räägime Euroopa Liidu direktiivide ebaõige ülevõtmisega. me räägime siin nii hüpoteeklaenu direktiivist kui ka finantsinstrumentide direktiivist kui ka äh, direktiivist, mis reguleerib äh, erinevaid investeerimistooteid, ühtlasi ka ebaõiglaste tingimuste äh, direktiivis tarbijate lepingus ja nii edasi. loomulikult äh, direktiivi ülevõtmisega on Hispaanias endiselt suuri probleeme, meie siin aga äh, üritame vältida seda, et see olukord korduks üle terve Euroopa Liidu nii et vahet ei ole, mis riigist me räägime, mis riigis õigusi rikutakse, meie ülesanne on järelevalvet teostada ning tagada see, et Euroopa Liidu kodanike ka-, õigused oleksid kaitstud. ja seega me paluksime, et Euroopa Komisjon, nagu proua Jorva ka ütles, teostaks järelevalvet ja väldiks selliste olukordade kordamise tulevikus. suur aitäh ja palun kuue nimel proua Vajina kriisi algusest saadik on Hispaanias tõstetud kodudest välja üle viiesaja tuhande inimese. Need samad inimesed paga- äh,, maksid ju kinni pankadele äh, nende rekapitaliseerimise, samal ajal kui neilt võeti ära terviseteenused ja nii edasi. nii et äh, Äh, pankadele äh, maksti tohutuid summasid äh, nende päästmiseks ning lisaks sellele on nende kätes nüüd tohutu hulk kodusid. ja seega siin me räägimegi tuhandete inimeste nimel selleks, et nõuda õiglust, nõuda nende inimeste õiguste kaitsmist. õigus on ju kõigil korralikule eluasemele ning ühtlasi ka võlakohustuse kadumisele, kui neilt eluase ära võetakse ja me tahame, et me tegutseksime ikkagi finantspettuste vastu. suur aitäh ja kaheks minutiks palun roheliste nimel härra Terri Kabras. suur aitäh petitsioonikomisjon, kuhu kuulun ka mina, on läbi vaadanud mitmeid kaebusi kodanikelt ja tihtipeale oleme tegelenud just nimelt Euroopa Liidu õigusaktide hüpoteeklaenude ning finantsinstrumentide teemadel. nii et tegemist on peaaegu kuritegeliku olukorraga, Hispaanias on tekkinud selliste tegevuse tulemusena täiesti traagiline olukord, kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaksteist äh, tõsteti äh, saja kaheksakümne tuhandel korral inimesed kodudest välja, järgnevatel aastatel pöörati täitmisele veel sada tuhat hüpoteeki vastavalt Hispaania panga andmetele. nii et ilmselge on ka see, mis toimub ebaõiglaste äh, klauslite osas. me ei saa ju päästa panku samal ajal, kui me kaitseme tarbijaid kolmkümmend kaks protsenti ehm, eelarvest läheb sotsiaalmajanduse arendamiseks Hollandis, minu kodumaal aga ainult üks protsent ühtlasi lubati sellist olukorda, kus ähm, kirjutati alla laenulepingutele, ilma et nad oleksid mõistnud, äh, kui keerulised need finantsinstrumendid on, nii et tegemist on pettusega. proua volinik, mul on kolm nõudmist, esiteks äh, Euroopa Liidu institutsioonid peavad kohustama liikmesriike informeerima äh, kliente finantsinstrumentide riskist ja seda läbipaistvalt ja selgelt, teiseks tarbija, kes ei suuda oma äh, laenu enam edasi tagasi maksta, et ta saaks laenule lõpu teha seeläbi, et ta annab selle äh, laenualuse vara üle. ja kindlasti peab see kahekümne teise aasta taguse direktiiv tänapäeval ambitsioonikama direktiiviga, suur aitäh teile, proua president! suur aitäh ja üks minut palun, proua Eevi! nonostante si tratti di un caso prettamente spagnolo. ma tänan, jah, see on Hispaania lugu, aga on tähtis, et me täna seda teemat siin kojaski arutame, et juhtida tähelepanu nendele tosinatele petitsioonidele, mis me oleme saanud inimestelt, kes kannatavad selle olukorra käes, tegelikult on neid sadu tuhandeid, paljud on kaotanud oma kodu või nad on välja tõstetud oma kodust. pangad öö, omavad tohutut võimu öö, ja müüvad riskantseid tooteid ja informatsioon on peidetud kirgukirja taha ja see on kõik ebaõiglane müügipraktika. tarbijatelgi on kindlad õigused ja tähtis on, et nad mõistaksid lepingulisi tingimusi, nad ootavad seda lepingutelt ja ma arvan, et meie oma resolutsiooniga peame tagama, et ütleme, et inimestel on õigus kodule ka. nüüd äh, on lõppenud fraktsiooni nimel sõnavõtjad, nüüd palun härra Maato. proua president, te kõik loomulikult teate, et me ei peaks tegelikult üldse sellest teemast äh, siin hetkel rääkima ja mitte sellepärast, et tegemist on äh, riikliku küsimusega, nagu on mitu korda öeldud. ja seda näitasid ka sõnavõtud ja lisaks te tegelikult teate, et siin täiskogu saalis viibivad vasakpoolsed parlamendisaadikud on tegelikult selle küsimuse tõstatanud hoopiski poliitilistel põhjustel, mis puudutavad valimisi, vasakpoolsed kasutavad kodanike kannatusi ära väga kurjal viisil, tegemist on teemaga, millega tegeleb Hispaania valitsus. varem, varasemad valitsused aga selle teemaga tegeleda ei soovinud, nüüd on võetud aga kasutusele seadusandlikud meetmed, on töötatud välja vahekohtumenetlus selleks, et kodanikele laenusvõimaluse anda, aga see, neid ei huvita, neid usa-, neid huvitab see, kes kõvemini karjub, kes rohkem ajakirjanduses äh, figureerib ning kes seda paremini ära kasutada saab. Hispaanias me teeme väga aktiivselt tööd selleks, et lahendada nende inimeste probleemid, kes ei suuda hüpet laenu enam tasuda, neid äh, perekondi on Hispaanias tuhandeid ja jah, loomulikult on nad väga keerulises olukorras, kuid see olukord läheb tagasi kaugesse aasta kaks tuhat kaheksa eelsesse aega. ja ka me oleme näinud, et ähm, kolmkümmend tuhat perekonda on juba äh, saanud ähm, abi äh, Rahvapartei valitsuse kasutusele võetud meetmetest aga tegelikult nende inimeste olukord on ikkagi väärt hoopis rohkem kui ajakirjas esikaanel olemine. härra Mato, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega? proua Torres Martines. jah. proua Torres Martines, palun, kolmkümmend sekundit. mis see siis nüüd äh, häbiväärne täpselt on? uskumatu, mida Rahvapartei siin rääkida julgeb, me oleme täiesti nördinud sellest, kas te ei ole siis piisavalt juba häbistanud nii teisi fraktsioone kui ka Hispaania kodanikke, sellepärast et te olete nii passiivselt vaadanud, kuidas inimesi kodudest välja äh, tõsteti, nii et teil oli Teil on kaks kuud aega selleks, et kodanikele anda tagasi neile kuuluvad õigused, juba kaks kuud oleme näinud, kuidas lihtsalt rahvast röövitakse. suur aitäh, härra Mato! ja te tegelikult räägi-, vastasite juba iseendale ära, te tahtsite sinise kaardi küsimust esitada juba enne seda, kui ma kõnelema hakkasin, nii et see kõik on ju täiesti ehm, ettearvatav, nii et tegemist on tõelise demagoogiaga. aga las siis kahe kuu pärast kodanikud otsustavad, keda nad toetavad ja keda mitte. Madam Curtin-Darling, üks minut proua Kõrton-Taaling, palun. ma tänan, president, minagi töötan petitsioonide komisjonis kus me räägime sellest tähtsast rollist, mida Euroopa Liit edendab, et kodanike muresid lahendada ja antud juhul Hispaanias, aga ka teised riigid on olnud puudutatud sellest ebaõiglasest käitumisest. üks miljon mm, britti elab Hispaanias ja paljusid puudutab see hüpoteeklaenu probleem. meil on vaja tagada, et kõik liikmesriigid panevad pangad vastutustundlikult tegutsema, et need annaksid arusaadavat ja korrektset informatsiooni. nüüd hüpoteegikrediididirektiivi ellurakendamine tagab tõesti konkurentsivõimelisema, läbipaistvama ühtse siseturu ning peab kaitsma tulevikus ka tarbijad korralikult. Euroopa kodanikud on selge üles kutsunud tegutsema nende petitsioonide kaudu, mis me oleme saanud ja me peame nüüd kuulama seda üleskutset ja tagama nende kaitse, õiguste kaitse. suur aitäh ja kaks ja pool minutit proua Bilbao Barandika, palun suur tänu, proua president, lugupeetud proua volinik, ma tahaksin tänada petitsioonikomisjoni ähm, esimeest ning liikmeid jõupingutuste eest, mis nad on teinud selleks, et Euroopa Liidu institutsioonid saaksid pakkuda lootust ning lahendusi paljudele peredele. piiramatu ahtus, ebaõiglased kaubanduspraktikad, ühtlasi ebaõiglane seadusandlus ja spekulatsioonil tuginev arengumudel on toonud kaasa just nimelt selle dramaatilise olukorra tule, mis tuleneb otseselt hüpoteekide täitmisele pööramisele. kümned tuhanded pered on kaotanud kriisiaastate jooksul oma töö, oma kodu, sama käib ka kümnete tuhandete käendajate ehm, kohta, on tekkinud olukord, mis on tõesti erakorraline ja sellepärast, proua volinik, peavad, peab Brüssel ütlema Hispaania võimuorganitele, et hea pangandustava koodeks peab olema kohustuslik, tuleb tekitada olukord, kus võlausaldajad ja laenusaajad oleksid maksejõuetusmenetlustes võrdsetel alustel enamik nendest äh, dramatist olukorda, olukordadest on tekkinud äh, sellepärast, et tarbijad on olnud heausklikud äh, ning neil on vähe kogemusi ning teiselt poolt on müüjad olnud täiesti südametunnistuseta. loomulikult tegelikult kõik finantsasutused ei toimi täpselt samamoodi. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimeses kvartalis null koma kakskümmend protsenti nendest hüpoteekidest, mis seati aastatel kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat neliteist, pöörati täitmisele see tähendab äh, absoluutarvudes seitseteist tuhat seitsesada kaheksakümmend kuus. Baskimaal on seesama protsent null koma null kaks protsenti ehk siis äh, kõige väiksema määraga äh, terves Hispaanias. aga tegelikult ka need null koma null kaks protsenti ei oleks pidanud kannatama. läbirääkimispraktikad peaksid muutuma selleks, et seadused võimaldaksid ikkagi äh, liigkasuvõtjatele koha kätte näidata. suur aitäh ja proua Kuneva, palun üks minut. suur tänu. sajad tuhanded kodanikud Hispaanias ja Kreekas ja teisteski riikides, nagu näiteks Bulgaarias, on võtnud hüpoteek ja neil on õigus mitte kannatada nüüd selle pärast nende õigused on inimõiguste deklaratsioonis kirjas juba aastal nelikümmend kaheksa, aga samas eh, eiratakse neid õigusi. tarbijatel on õigused ka vastavalt Aziisi kohtuasjale Euroopa kohtus. aastast kaks tuhat kaheksa kolmsada üheksakümmend tuhat väljatõstmist kodudest ainuüksi Hispaanias. see eh, näitab pankade riskantset tegevuspraktikat, mille eest keegi pole kaitstud. sama asi on juhtunud meil Bulgaarias ja küsimus, kas Euroopa pangandusjärelevalveasutus, eh, kes peab järelevalvet teostama, ei peaks sekkuma. Eh, kakssada kuuskümmend tuhat hüpoteeklaenuvõtjat on meil Bulgaarias ja me kardame, et tekib sama olukord nagu Hispaanias, kui kapitali kontrollimeetmed lõpetatakse. inimesed eh, lahkuvad meilt eh, eh, ja samas meile tullakse Vahemerelt pagulastena, me peame tagama, et meie kodanikud ei kaotaks oma kodud selles olukorras, sest nad lihtsalt kirbukirja ei suutnud lugeda. suur aitäh ja sõna on nüüd palun härra Urtasunil üheks minutiks. lugupeetud Rahvapartei kord on kodanikud juba ammu hukka mõistnud ja me e, pealegi olete te täiesti e, silmad ära pööranud sellest ühest koma neljast miljonist allkirjast, mis anti hüpoteeklaenu ohvrite platvormile Hispaanias ilmselgelt lihtsalt ei täideta tingimusi, mis on äh, siin äh, seatud äh, Euroopa Liidus. proua volinik, tahaksin teile öelda midagi väga selget. Te ütlesite, on märke sellest, et Hispaanias ei pea, ei peeta veel kinni hüpoteeklaenude riikides, hoolimata sellest, et on kiidetud heaks seadusemuudatusi, me ei saa enam kauem oodata, ärge siis nüüd äh, öelge meile samamoodi, nagu petitsioonikomisjoni juhid on öelnud, et meil on siin struktureeritud dialoog Hispaania võimuorganitega ja nii edasi, mida me siis senikavaga teeme, mida me siis teeme nende kuuekümne kaheksanda äh, tuhande inimesega, kes on jäänud ilma oma äh, kodudest eelmisel aastal ja see aasta ilmselt veel teine sama palju, tegemist on dramaatilise olukorraga, nii et kui tõesti ei täideta reegleid ja teil on tõendeid selle kohta, siis palun tegutsege suur aitäh ja proua Kill, üks minut. ma tänan. kaks tuhat kaheksa eh, hüpot-, halbade laenude kriis tekitas eh, Euroopa Liidu hüpoteegiturul suure kriisi, sest tegemist oli vastutustundetu laenude andmisega ja Hispaanias eh, on nüüd mull samuti lõhkenud ja see mõjutab väga-väga paljusid laenuvõtjaid, kes ei suuda enam tagasi maksta oma laenusid ja konfiskeerimiste hulk üha kasvab ja ma tunnen neile väga kaasa. me peame astuma samme ja pöörama tähelepanu nendele, kes kõige rohkem kannatavad, vanurid, noored perekonnad ja tähtis on ümber struktureerida võlad. aastal kaks tuhat üksteist komisjon koostas õigusakti ka hüpoteegiturgude parema korraldamise eesmärgil ja tähtis on, et oleks kaitstud hüpoteeklaenude võtjad riskide eest, aga paraku see ei ole mitte kõikides liikmesriikides korralikult ellu viidud, nii et ma kutsun üles komisjoni tagama, et liikmesriigid rakendavad eh, paremaid laenu andmise tege-, praktikaid ja tõesti meie kodanikud vajavad seda. suur aitäh, kaks ja pool minutit, palun proua Pagasaur Tundua, Ruiz suur aitäh, proua president, suur aitäh teile, proua volinik ja eriti tahaksin tänada petitsioonikomisjoni esimeest, kes on väga pingutanud selleks, et hakkama saada nii paljude kodanike kaebustega. nii et suur aitäh teile meie kodanikud oleme samuti tarbijad ning meil peab olema võimalik usaldada teenuse osutajaid kes on ju meie eludesse nii olulised ja ka pangad on ju tegelikult teenusepakkujad. tänasel täiskogul arutame me erinevaid küsimusi, mis on väga äh, tulise arutelu objektiks mitte ainult Hispaanias, vaid ka mujal. näiteks võiksime me rääkida komplekssetest finantsinstrumentidest, mille tõttu jäid oma hoiustest ilma sajad tuhanded väikehoiustajad. meil on vaja selgeid vastuseid, komisjon peab need meile andma kohe. kindlasti toetame me kõiki selliseid algatusi, mis võimaldavad teha lõpu ebaõiglastele klauslitele hüpoteeklaenude puhul ning mis võimaldavad kaitsta haavatavaid tarbijaid. meil on vaja korralikku kompetentset finantssektorit ja nagu meil on samuti vaja ka korralikke poliitilisi institutsioone, kus ei oleks kohta korruptsioonil finantsinstrumentide puhul jäeti mulje paljudele, sadadele tuhandetele inimestele, et tegemist oli fikseeritud intressimääraga laenudega, kuigi tegelikult oli tegemist ujuva intressimääraga. ja tegelikult ohvriteks langesid nii eh, eakad inimesed kui ka Alžeimeri haiged, ja näiteks võin tuua näite ka ühest inimesest, kelle abikaasa oli hukkunud terroristlikus rünnakus ning kes oli kasutanud kompensatsiooniraha selleks, et osta endale kodu ja jäi sellest seega ilm, ilma. me oleme näinud, et hoiukassade küsimus on täielikult politiseeritud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuus viisime äh, meie need asutused ka kohtu ette. suur aitäh ja sõna on proua Albiol Guzmanil, palun üks minut. suur tänu. me eksime, kui me räägime siin panga, pankade poolsest äh, ekspluateerimisest ja see, et Santanderi või mis iganes pankade omanikud on vargad, jah, seda me teame, et nad on väljas ainult omaenda kasu eest, seda teame me ka. nii et me peaksime täna hoopiski rääkima sellest, et miks valitsus, mis peaks ju olema ähm, enamuse teenistuses lihtsalt äh, tegeleb siin mingisuguse majandusliku ülemvõimu saavutamisega, me peaksime rääkima sellest, et miks Zapatero ning Rahoi valitsused on olnud ähm, osalised äh, selles pettuses, miks pangajuhid said tohutuid summasid ning miks suunati seitse miljardit otse selleks, et panku päästa, selle asemel, et luua avaliku sektori pank mina tahaksin siin rääkida hüpoteeklaenu ohvrite platvormist ja teistest, sest et tegelikult kui nüüd inimesed saavad oma säästu tagasi, siis mitte sellepärast, et siin midagi Euroopa Parlamendis või kuskil mujal tehakse, vaid nad on selle ise kätte võidelnud. härra Maragai, palun. suur aitäh, jah, ma mõistan et siin on Rahvapartei sattunud täna võib-olla kimbatusse, see resolutsioon ja suuline küsimus on jõudnud täiskogule ja seda nüüd pärast seda, kui väga paljud kodanikud on väga palju pingutanud, iseenesest on see juba selge näide sellest, et on vaja, et Euroopa Liitu on tarvis ja Euroopa Liidust on kasu meile kõigile me peame võitlema ebaõigluse vastu, võitlema kodanike väärikuse eest, see on demokraatia ainus eesmärk. arumat-, arusaamatu ei ole mitte see, et see küsimus siia Euroopa Parlamenti jõudis, vaid arusaamatu on see, et selline olukord on endiselt veel võimalik, et pangandussektor ei ole äh, võtnud kuulda ettekirjutusi Hispaanias. see käib nii hüpoteekide kui ka eluasemelaenude kohta, äh, kui ka Äh, nende finantsinstrumentide kohta, mille tõttu on täiesti karistamata ilma jäänud kodanikud oma säästudest. härra Mavrides, ma tänan. jah, see on hea algatus petitsioonide komisjonilt arutada seda teemat, me oleme kuulnud Kreekast ja Hispaaniast, sama puudutab ka Küprost ja sellist inertsust Euroopa Liidu õigusaktide rakendamisel. Küpros on väike liikmesriik, aga ma pean tunnistama, et kahju, mis on sündinud sellest probleemist Küprosele, on tõesti märkimisväärne. meilgi on olnud ebaõiglaseid eh, hüpoteeklaenulepinguid ja on selge, et Euroopa Kohus on nüüd need lepingud ebaõiglaseks kuulutanud. samas mm, inimesed ostsid ilma igasuguste kahtlusteta omale kodusid, muid tooteid ja nüüd on suures eh, meelehärmis enesetapud. me peame eh, suured pangandusprobleemid lahendame Euroopa Liidu tasandil. härra Sebastian, palun üks minut suur aitäh, proua president, jah, võib-olla mõnedele see küll ei sobi, aga tegemist on tõesti Euroopa teemaga, me räägime ju Hispaania pankade kuritegeliku tegevusega nii et tegemist on täiesti Euroopa teemaga, sellepärast et pool miljonit peret, kes nüüd elavad ähm, vaesuses, sellepärast et nad jäid oma kodudest ilma ning seitsesada tuhat inimest, kes on kannatanud finantsinstrumentide skandaali all, on ka eurooplased. nii et need pangad on ju ka Euroopa omad, kes on täiesti immoraalselt ähm, käitunud, need seitse miljardit pankade päästmiseks tulid ju ka äh, tegelikult Euroopa vahenditest, needsamad pangad, kes vaesustavad meie rahvast. kohtulahendis tuleb väga selgelt välja, et Hispaania hüpoteeklaenuseadus on seadusevastane, see otsus tuleb otse Euroopa kohtust, nii et proua volinik, Euroopa Liit peab kiirelt tegutsema, peab üritama äh, Äh, paljastada Hispaania valitsuse, kes on üritanud varjata oma tegelikku tegevust. nii et kui Euroopa ei tegutse, siis ei vääri Euroopa Parlament seda rolli, mis tal tegelikult peab olema. suur aitäh ja palun härra Frunzulitsa. suur aitäh, proua president, daamid ja härrad. Äh, Euroopa Parlament on saanud terve rea petitsioone, mis äh, räägivad sellest, et äh, kinnisvaralaenude lepingutes on sellised tingimused, ähm, mis nõuaksid, et komisjon koheselt küsiks, kas on kuidagi rikutud Euroopa seadusandlust ja põhiõigusi, me peame otsekoheselt tegutsema selleks, et pangad niimoodi Euroopa Liidu tarbijaõigusi rikuvad. Hispaania olukord on väga kriitiline, alates kaks, aastast kaks tuhat kaheksa on äh, rohkem kui seitse tuhat inimest kaotanud, seitsesada tuhat inimest kaotanud oma säästud ja umbes äh, nelisada tuhat inimest on kodudest pidanud äh, lahkuma. Hispaania valitsus peaks võimalikult kiiresti tegutsema, et peatada see olukord ja esitada algatusi selleks, et selline asi tulevikus aset ei leiaks. aitäh! härra Fernandes, palun üks minut suur tänu, proua president, esiteks ma tahaksin ühineda õnnitlustega petitsioonikomisjoni esime-, esimehele ning samuti ka Soledad Cabezonile, kes on viimastel nädalatel väga aktiivselt tegelenud eh, selle nimel, et saaks sellest suulisest küsimusest siin rääkida. skandaale on eh, Hispaanias olnud viimastel aastatel väga palju, hüpoteeklaenud, eh, ebaõiglased klauslid, täiesti võimatu üleüldsegi tarbijatel läbi rääkida laenutingimustes pankadega. kõik see on mõjutanud väga suuri inim-, väga suurt hulka inimesi, nii noori kui vanu ja ühtlasi me räägime siin ka siin äh, teistes skandaalides, mis on tõstatunud viimastel nädalatel, nii et nüüd on tuldud välja nii-öelda teise võimaluse seadusega äh, mis üritab struktureerida läbirääkimisi finantsinstrumentide osas tarbijate ning ka pangandussektori vahel, aga komisjon ei peaks siin üleüldsegi mitte tegema koostööd sellise valitsusega, kes ei taha mingeid muudatusi läbi viida, vaid ikkagi äh, otse inimestega. vaba mikrofoni voor, härra Poltšak, palun. ja suur aitäh! viitaksin sellele, mida on öeldud ehm, selle kohta, et see on rohkem kui lihtsalt riiklik debatt. kahju, et ehm, mõnikord käsitletakse seda puhtalt riiklikul alusel, aga läbipaistvuse puudumine, tarbija õiguste kaitsemine ja menetlusgarantiid, need on sellised teemad, mida peaks tegelikult mainima ja käsitlema ja see on seotud äh, finantsinformatsiooni ja finantsvõimekuse teemadega ja eelkõige tuleks inimesi informeerida, me ei tohiks äh, sekkuda õigusnormidesse, aga oluline on siiski finantskindlus. komisjon peaks äh, vältima seda, et jõuliselt sekkutakse riiklikesse pädevustesse, sellest midagi head ei tuleks. härra Hauregi, palun suur aitäh! mina kuulusin Hispaania valitsusse viis aastat tagasi ja ma võin täielikult tunnistada, et Hispaania hüpoteeklaenude seadusandlus ei pidanud kinni äh, Euroopa Liidu õigusaktidest, mul ei ole mingit probleemi selle tunnistamisega, härra Mato, või siis öelda, et meie finantsinstrumendid olid täiesti läbipaistmatud ja et see käib kogu Hispaania kohta, nii et ma tõesti võin tunnistada ka seda, et jah, Euroopa Kohus on oma lahendis öelnud, et meie seadusandlus ei vastanud Euroopa Liidu reeglitele nii et me nüüd siis räägime täna sellest, et neli aastat pärast seda, kui minu partei pole enam ammu võimul, räägib või räägime sellest, mida me siis tegime või ei teinud, ei, lihtsalt tuleb tunnistada, kuidas asjad on, jah, meie seadusandlus oli kehv, seda tuleb muuta, olid ebaõiglased klauslid, jah, need olid seal olemas, seda me endale lubada ei saa, nii et palun tehkem siis midagi ja mul on lihtsalt äh, uskumatu see, et Rahvapartei siin räägib sellest, kuidas nemad on kõik äh, hirmus ilusti ära teinud. üks minut. proua Jakob. propisujemo veličinu slova na konzerve me eh, millise kirjatüüpi peab kasutama eh, metallkarpidel, näeme ette, millised peavad olema erinevad eh, tahvlid, märgid ja nii edasi, aga mis puudutab pangandustooteid, siis ei ole olukord mitte kuidagi reguleeritud. Hispaania, Küpros, Kreeka, aga ka Horvaatia Äh, kinnisvaraarendus olid Šveitsi frankides, hävitasid kodanikud, see oli klassikaline panganduspettus, kõik oli kirjutatud väga väikses trükis, ei ole mingit äh, Äh, regulatsiooni selle kohta, millist kirjatüüpi peab kasutama kinnisvaralepingutes. samal ajal, kinnisvaralaenulepingutes, samas on meil väga selged reeglid, äh, millised peavad olema metallkarpide trükised. meil on vaja selget seadusandlust ja me peame lõpetama ära sellised panganduspraktikad ja pettuse Euroopas. suur tänu, proua president. väljatõstmiste vastane võitlus ning ähm, ühtlasi finantsinstrumentide ohvriks langenud inimeste eest võitlemine tähendab seda, et me võitleme nende inimeste eest, kes on jäänud ilma oma kodudest või neid ohustab nendest ilmajäämine ja ka nende inimeste eest, kellelt pangad röövisid terve, kõik nende säästud või suure osa nende säästudest. ja see kõik toimus Hispaania valitsuse kaasosalusel, me kõik nägime, kuidas on kaitstud panku ja samal ajal on süüdistatud neid inimesi, kes julgevad õiglust nõuda me oleme näinud, kuidas inimesed on vägivaldselt välja tõstetud oma kodudest, politsei on rünnanud inimesi, kes äh, avaldasid meelt äh, nende finantsinstrumentide vastu, on aeg, et Euroopa Liit, Euroopa Parlament midagi teeks selleks, et pangandussektori poolse kuritarvitamisele lõpp teha. suur aitäh teile! ja nüüd on sõna uuesti proua Jouroval, palun, komisjoni nimel Uh, uh, aitäh, proua juhataja, nagu ma juba varem ütlesin, siis Euroopa Liidu seadusandlust tuleb äh, üle võtta ja äh, ka kehtestada rahuldavalt, nii et see seadus täidab oma eesmärgi. informatsioon, äh, mida antakse tarbijatele, mis suurendab nende kaitset, on äärmiselt oluline. olen nõus sellega, mida ütles härra Boltšak, et ennetavad meetmed on äärmiselt olulised ja nad peaksid äh, äh, olema äh, tõhusamad kui mingid ranged määrused, aga neid meetmeid peab kombineerima. ja me analüüsime ka Hispaania valitsuse juunikuist vastust, mis puudutab koda-, tsiviilmenetlust, kinnisvaralaenude rakendamise menetlusi ja seda, kas nad on vastavuses direktiiviga. kui vastus osutub mitterahuldavaks, siis teeme ka vastavad sammud ja seda viivitamatult. tahaksin teile kinnitada, et äh, olen pühendunud sellele, et tarbijatel oleks tagatud menetluskaitse, kui tarbijad jõuavad kohtute ette, siis nad peavad, neil peavad olema kõik need äh, turvameetmed, mida Euroopa Liidu tarbijaõigus garanteerib ja mida garanteerib ka Euroopa Kohtu pretsedent. ja kokkuvõtteks äh, mõned teist küsisid, et millised on pankrotireeglid, Äh, kinnitan teile, et me töötame äh, ettepaneku kohta, et oleks ka eraisikutele rakendada, võimalik rakendada pankroti reegleid ja selle uue seadusandluse toome teie ette järgmisel aastal, aitäh! suur aitäh, arutelu on see